Uh, ladies and gentlemen, let me start our meeting. austatud daamid ja härrad, alustame uuesti tööd pärast loodetavasti meeldivat lõunapausi ning räägime Euroopa kaitsetööstusest, nii nagu hommikulgi, aga seekord pöörame erilist tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele poliitikutena me teame, kuivõrd olulised on meie jaoks VKE-d. sellest me rääkisime ka enne lõunapausi, see on oluline kõikides liikmesriikides, aga ka kaitsetööstuse valdkonnas mängivad VKE-d väga olulist rolli. ja kuna me oleme niigi ajast üle läinud, siis läheme kohe tänase päevakorra juurde. meil on täna kolm külalise esindajat. kõigepealt tere tulemast professor Aalersile, kes on mm, VKE-de komisjoni aseesimees ning eh, esindab ka mm, lennundus- ja kaitsetööstuse assotsiatsiooni organisatsiooni. meil on siin ka härra Koos ja eh, härra Tokarski kes on Euroopa Komisjoni tööstuse ja ettevõtluse peadirektoraadi esindaja. kõigepealt annaksin sõna professor Aalersile. ma usun, et me anname igale külalisesinejale umbes kümme minutit kõneaega ning seejärel saame minna küsimuste vastut-, vastut-, vastuste juurde. suur tänu äh südamlikult tervitan daamid ja härrad teid tänasel kuulamisel, nagu juba öeldi, minu nimi on Rolf-Jürgen Aalers ja ma esindan EASD-d, eh, keskmisi ja väikese suurusega ettevõtteid ja tarneahela komisjoni ja ma esindan ka Saksamaa keskmise suurusega ettevõtteid, kes tegutsevad aktiivselt lennunduse ja kosmosesektorist seega tööstuse poole pealt ma tean väga hästi, millest jutt on, kuid ma tean, et, et organisatsioonid soovivad, et oluline on ka standard, standardimine, eriti nendes ettevõtetes, mis teenivad ühiskonna vajadusi. ja minu jaoks on täna väga oluline näha, kuidas VKE-sid nähakse Euroopa mastaabis tarnehääle osana ja hiljem räägin ka natukene globaalsemal äh, teemal seoses selle tööstuse valdkonnaga. kui me räägime Euroopast, siis me võime öelda, et erasektoris kolmest kaks tööd äh, kohta on VKE-des. lisaks sellele äh, need ettevõtted loovad rohkem kui poole lisaväärtusest, mis tähendab seda, et me sõltume väga palju VKE-dest, usaldame neid ja teiselt poolt äh, peavad need äh, ettevõtted äh, pöörama suurt tähelepanu uutele tehnoloogiatele, teadusuuringutele, arendustegevusele ja rakendamisele nimetatud sektor. arvuliselt see tähendab et, et kaheksakümmend protsenti Äh, aerokosmose äh, teenuste pakkujatest on VKE-d ja nüüd te mõistate, kui suur roll on selles tegevusvaldkonnas VKE-del. kui me räägime know-how'st, kui me räägime uuendustegevusest, siis me näeme, et enamik unikaalseid müügipakkumisi seoses uute tehnoloogia toodetega, mis tuuakse turule, pärinevad VKE-delt seega oskusteave, mida rakendatakse suurprojektide raames, on väga sageli sõltuv VKE-de saavutustest. ja seetõttu te näete, et on tekkinud suur vajadus toetada VKE-sid eh, teadustehnoloogia ja arenguprogrammidega, et nad saaksid jätkata oma tööd eh, erinevate rakenduste väljatöötamisel ma ei hakka rääkima nüüd paindlikkusest ja VKE-de motivatsioonivajadustest, sest VKE-d tahavad turul ellu jääda ja kui nemad tegelevad teadusuuringute ja uuendustegevusega, peavad nad seda teemat oluliseks pidama, vastasel juhul nad ei jää turul ellu. kui me räägime suhetest VKE-de ja suurettevõtete vahel, Äh, ja algseadmete valmistajatega, siis me võime öelda, et need algseadmete valmistajad on seotud suursüsteemi integratsiooniga. Äh, suursüsteemide, alasüsteemide, mida kasutatakse uutes lennukites, helikopterites, äh, kosmosesõidukites ja see on oluline, kuna see tähendab, et meie VKE-dena peame ka silmas pidama seda, mis toimub suurettevõtetest. kui meie tahame osaleda teadusuuringus tegevuses, oma tege-, põhi, platvormilt lähtudes meil on vaja ka kliente. ja mitte ainult sellepärast, vaid see tasub ära ja et me saame ta tagada tulevikus ka endale turuniši. kuid äh, osalus äh, tulevikuturul tähendab ka seda, et me peame ootama viis kuni kümme aastat, kuni alles meie investeering hakkab ennast ära tasuma ja see on väga oluline VKE-de jaoks, sest tavaliselt nende ettevõtete finantsbaas on küll tugev, kuid mitte nii tugev, et nad saaksid ellu jääda viis kuni kümme aastat äh, teenimata äh, tagasi raha oma teistest tegevusvaldkondadest. kui me paigutame kõik oma rahalised vahendused tehnoloogia ja teadusuuringutesse, peame mõtlema ka selle peale, kust me saame muid rahalisi vahendeid, toetussummasid Euroopa Komisjonilt näiteks suurematest programmidest, et me saaksime arendada väga paindlikud, hästi motiveeritud üksused me võtame küll endale aga nii tehnilise kui tootmise kui finantsriskid, aga kui me räägime investeeringute tasuvusest, siis ma ütlen veel kord, milline risk on, kui me äh, käivitame uued projektid, siis äh, see investeering hakkab ennast ära tasuma alles viiekümne aasta pärast. kui me räägime nüüd äh, kaitsesektori turust siis me oleme silmitsi olukorraga, et eelarved vähenevad. me, me oleme jõudnud mitmete programmidega juba lõpufaaside, äh, näiteks äh, tiigerprogramm, raketiprogrammid ja samas me ei näe, et äh, kuskil ähm, silmapiiril terendaksid uued suured projektid ja seetõttu VKE-d peab mõtlema selle peale, mida tulevik toob. kui me Euroopa Komisjonilt ja erinevatelt riiklikelt organisatsioonidelt ei tule signaale, et nad soovivad teatud arenguid ja uusi programme käivitada, mis oleksid abiks ka tehnoloogia edasisel arengul äh, ja mis tähendaks ka uusi programme meie jaoks edaspidi kaitsesektori puhul on tegemist väga reguleeritud turuga, mis tähendab seda, kui sa oled juba sisenenud turule, siis sa püsid seal, aga kui sa tahad alles sinna siseneda, siis sa pead ületama mitmeid tõkkeid. ja seetõttu me peame mõtlema ka selle peale, kuidas me saaksime optimeerida ja soodustada juurdepääsu turule ja selleks, et ära kasutada mitmeid turu poolt pakutavaid võimalusi nagu ma ütlesin, et äh, uusi riiklikke programme ei ole, kuna nendega kaasnevad suured investeerimisvajadused ja turuseis on praegu madalseisus. kui me mõtleme nüüd äh, näiteks merendust, merendusvaldkonda, siis äh, seal on teatud tegevused praegu vajaka ja seetõttu peaksime meie arvates mõtlema ka uutele programmidele, mis rohkem äh, pööraksid tähelepanu äh, selle valdkonna äh, rakendust, nagu näiteks sensorite puhul, mis aitaksid meil ehitada erinevaid õhusõidukeid ja helikoptereid, mida kasutada samas ähm, õhuruumis, Euroopa õhuruumis, selleks on vaja uusi ideid, kuidas äh, Äh, tagada turvalisus nendes ruumides, mida saaksid kasutada erinevad äh, õhusõidukid. ja nüüd, kui me tuleme jälle tagasi VKE-de teema juurde, siis äh, me näeme, et VKE-de poolt on välja töötatud väga palju uusi arenguid ja rakendusi, mida just selle nimel saaks ära kasutada. Euroopa Kaitseagentuur on viimase viiekümne aasta jooksul mitmeid uuringuid läbi viinud ja käivitanud ning tellinud kahjuks on nad käivitanud äh, ka uusi tegevusi äh, Euroopa tuleviku äh, õhusüsteemide rakendamiseks ma osalesin ühes sellises töörühmas ja kui te tutvute selle uuringuga, siis te leiate sellest mitmeid uusi argumente selle kohta, et, et on oht ilma jääda teatud võimekutest ja seal on ka mitmeid elemente, mis rõhutavad seda, et me peaksime tugevdama teatud võimekusi, edasi arendama ja see on jällegi valdkond, milles VKE-d saaksid teha tulemuslikku koostööd suurettevõtjatega. me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas Euroopa kaitsesektoris nõudlust tugevdada. miks me mõtleme üksikute programmide raames, me peaksime need omavahel ühendama selleks, et koondada kõik need ideed, äh, mis aitavad nõudlust tugevdada, mis tähendab seda, et me peame mõtlema äh, laiemalt suurprogrammidele, ühisprogrammidele, mille raames kõik riiklikud organid teevad koostööd ja millega nad on nõus. me alati vaatame üle Atlandi ja mõtleme selle peale, kui palju raha kulutab Ameerika Ühendriigid julgeoleku ja kaitsevajadusteks. alati räägime sellest, et me peaksime ka Euroopas raha rohkem eraldama nendesse valdkondadesse, aga kui me võrdleme ennast e, Ameerika Ühendriikidega, siis me näeme, et Euroopas on meil küll vähem raha, aga kui me mõtleme meie süsteemide, meie saavutuste ja välja töötatud oskusteave peale, siis me ei ole Ameerikast maha jäänud me oleme küll maha jäänud suurprogrammide osas, mis tähendab omakorda seda, et me peame Euroopas nõudlust tugevdama, konsolideerima, et me saaksime ära kasutada kõik need parimad võimalikud eh, võimalused nende programmide nõudluse eh, ratsionaliseerimine tähendab seda, et meil on liiga palju tehnilisi kirjeldusi, liiga keerulised menetlused, võib-olla ka selle peale tasuks tulevikus mõtta VKE-de rahaline toetamine on kriitilise tähtsusega. rahaline toetus eh, rahalist toetust ei peaks eraldama VKE-dele ainult sel põhjusel, et neil pole raha endal. rahaline toetus tuleks neile eraldada, sest ma rääkisin ka riskidest ja tulude jaotamisest ja suurprogrammidest. ja kui me mõtleme nüüd suurprogrammide peale, siis on vaja ettemakseid et VKE-d saaksid ka algatada oma tegevust, mis tähendab seda, et meil on vaja rahalisi vahendeid projektide käivitamiseks ja oskusteave levitamiseks erinevates tegevusvaldkondades. kui me räägime ühisest äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast äh, või äh, kui me räägime kahese kasutusega teadusuuringutest, investeeringutest kosmosetehnoloogiasse või meie ühisest lähenemist sertifitseerimisse. Need on kõik olulised valdkonnad, milles me peaksime oma jõupingutusi sünkroniseerima ja tugevdama üle-euroopaliselt. sellega ma jõuan oma järelduste juurde, nende tegevuste, meetmete juurde, mis on hädavajalikud, et käivitada projektid, mis oleksid koordineeritud ja aitaksid kujundada Euroopa strateegilist lähenemist. mida see tähendab seda? me peame säilitama ja arendama tööstuslikku võimekust ja mitte kaotama seda, sest kui me kaotame selle võimekuse, siis me ei suuda seda enam taastada, sest siis me peame konkureerima Ameerika Ühendriikidega ja Aasia turgudega ja kui me sellest äh, suutlikkusest ilma jääme, siis me ei suuda seda enam uuesti taastada, sest me oleme nii palju investeerinud nende kaotsi läinud võimikutesse. seega me peame säilitama oma tugevused ja oma võimekuse ja siis me võime äh, uhkusega vaadata tulevikku ja see tulevik saab olema helge ka kaitse ja julgeoleku valdkonna jaoks. me peame jätkuvalt investeerima teadusuuringutesse ja arendustegevusse sest kui me mingi programmiga lõpule jõuame või selle peatame ja uusi programme ei algata, siis tekib küsimus, mida vahepeal VKE-d peaksid tegema, kui neil pole uusi projekte, millega tegeleda, siis nad äh, võib-olla valivad endale teise tegevussuuna, lahkuvad teatud sektorist ja seeläbi me kaotame jällegi vajalikke võimekusi. me peaksime äh, parandama koostööd, kasutama uusi ärimudeleid, me peaksime vähendama riski ähm, meie tuleviku arenguprogrammides, et me saaksime tugevdada usaldust ja äh, usaldusväärsust ja me peaksime kohandama ka oma geostrateegilised prioriteedid äh, uuele kontekstile, kui me mõtleme küberkaitsele ja nendele teemadele, mis on jõudnud ka avalikkuse aruteludesse siis me peaksime mõtlema selle peale, kuidas muuta meie elukeskkond turvalisemaks ja seda mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, et vältida lekkeid vales suunas, et meil oleks piisavalt võimekust enesekaitseks. me elame küll turvalises ühiskonnas, kuid me peame säilitama teatud tegevustaseme, et seda äh, julgeolekut hoida selleks, et vältida Euroopa tööstuse võimekuse vähenemisest, me peame mõtlema ka Euroopa kaitsesektori tehnoloogilisele tööstuslikule baasile, me peame seda hoidma, tugevdama ja peame äh, edasi minema uute tegevustega. ja meil on vaja tugevat poliitilist tahet, mis ei piirdu ainult positiivsete avaldustega, vaid konkreetsete tulemustega vastasel juhul see mõjuks kahjulikult meie tööstuse püsivusele ning lisaks sellele me peaksime mõtlema ka ärieetikale. VKE-d eh, kaitsesektoris puutuvad kokku alati selle väitega, eh, kui te tegutsete kaitsesektoris, siis te ei ole eetilised, sest eh, kaitse ja eetika ei kuulu kokku. ja ma tahaksin nüüd teie tähelepanu seal juhtuda, kui mõelda sellele, et me oleme silmitsi terrorismiga, kui me mõtleme nendele sündmustele, mis toimuvad meie maailmas. me tahame äh, riikidega koostööd teha, et seal rahu säilitada, siis on oluline, et me säilitame oma kaitse- ja julgeolekusektoriga tulevikus ja tugevdame oma äh, tegevusi ka selles valdkonnas ja seda nõuavad ka meie suuremad kliendid tarneahelases. seega me mõtleme äh, ka nende küsimuste peale, ärieetika peale, et äh, uute programmides oleksime me ka nii-öelda kriitilises mõttes konkurentsivõimelised ja kasutaksime ära konkurentsieeliseid ja ma tahaksin oma sõnavõtu lõpuks öelda, et me oleme me oleme nii palju tähelepanu pööranud VKE-dele viimase kümne-kahekümne aasta jooksul, selleks, et nad suudaksid sammu pidada arengutega kaitse- ja julgeolekusektoris, ma arvan, et Euroopas on loodud hea tööstuslik baas VKE-de näol ja ma arvan, et tasub selles suunas edasi tegutseda. eetika valdkonnas äh, tuleb samuti tegutseda selleks, et erinevate rahvuste äh, tingimusi ja nõudmisi ühendada ja siis me oleme valmis teiega koostööd tegema, ma räägin siin ASD nimel, sest see koostöö tasub ennast ära. suur tänu, professor. täna hommikul me kuulasime proua Arnaud Mm, sõnavõttu ja nüüd on meil äh, siin härra Kuus, samuti Euroopa Kaitseagentuurist. Um, suur tänu, härra Liisak, mul on väga hea meel, et te kutsusite mind siia, et äh, rääkida nendest võimalustest, mis on väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel Euroopa integreeritud äh, kaitsetööstusega seoses. ja vaatame siis osaliselt äh, ma kordan juba seda, mida ütles äh, härra Haalers, äh, kuid sageli kordamine on tarkuse ema, nagu me oleme öelnud. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on Euroopa tehnoloogilise ja tööstusbaasi seisukohast väga olulised, nemad on Euroopa tööstuse kaitsetööstuse oluliseks alustajaks, neid on üle kahekümne miljoni äh, Äh, ja moodustavad äh, üheksakümmend kaheksa protsenti äh, kõigist ettevõtetest, kaheksakümmend seitse, kuuskümmend seitse protsenti tööhõivest selles valdkonnas, viiskümmend seitse protsenti Euroopa Liidu majanduse lisandväärtusest, nii et tõesti tugevad, konkurentsivõimelised väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on väga teretulnud väga palju on viidud läbi uuringuid sellega seoses, kaks tuhat seitse juba kaitseministrid rõhutasid, kui oluline on nende roll Euroopa tehnoloogilise ja kaitsebaasi äh, tulevik sõltub äh, innovatsiooni osavast kasutamisest äh, Euroopas, aga on väga palju innovatsioonist peidus just nimelt VKE-des, mis on innovatsiooni mootoriks Euroopas kaitsetegevusega seotud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ah, on kõikides Euroopa piirkondades ja nende roll on ah, tähtis ja seda on tunnistanud ah, nii proua Ashton kui ka komisjon oma teatistes, kuid Slavomir, ma ei hakkaks sinul siit sõnu suust võtma, sest et sellest ilmselt räägid sina hiljem. VKE-del aga on paraku liiga sageli teel takistused äh, ärivõimalustest kinnihaaramisega seoses, juurdepääs infole, äh, bürokraatia takistused äh, ja nad peavad oma profiili parandama, nad peavad rohkem infot saama ja ise nähtavamaks muutuma. komisjon on võtnud vastu väikeettevõtete akti selleks, et toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kuid paraku see akt ei aita väga palju neid äh, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes tegelevad julgeoleku ja kaitse valdkonnaga. hoolimata sellest, et meil on direktiiv kaheksakümmend üks, mis avab üha rohkem kaitsevaldkonda meil on vaja ka võrdseid võimalusi väikesele, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja kas see direktiiv seda teeb, räägin sellest hiljem täpsemalt. mida meie siis ka Euroopa Kaitseagentuuris teeme, meie parandame juurdepääsu äh, ärivõimalustele, ettevõtlusvõimalustele väikestele keskmise suurustega ettevõtetele, teeme koostööd liikmesriikidega Euroopa Komisjoniga ja kaitsetööstusega üldisemalt selleks, et parandada kaitsesektoris väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olukorda. seal ei ole midagi uut, sellepärast et juba kahe tuhande üheksandal aastal avaldasime suunised, mis käsitlesid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja nendega seotud probleeme, juurdepääs infole, võrdsed tingimused, miinimum reageerimisaeg väiksemate lepingute puhul, intellektuaalomandi õigused, tööstuskoostöö tugev tugevdamine väikese keskmise suurusega ettevõtetes, tehnoloogia ja areng, tehnoloogia arenguprojektid, kuid nüüd on vaja teatavaid muutusi. ja sellepärast ongi vastu võetud tegevuskava väikese ja keskmise suurusega eh, ettevõtete kohta, seda tehti märtsis ja seal on eh, erinevaid meetmeid selleks, et VKE-sid toetada Äh, info jagamise parandamine äriettevõtete, ärivõimalustest, innovatsiooni toetamine kaitseturul, äh, allhankega seotud sätted, äh, kaitse teie seotud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rolli edendamine. kõigepealt mitteametlikud ärivõimalused. väikesega suurusega, väikestele keskmise suurusega ettevõtetel pole ressursse, raha Äh, inimressurssi selleks, et uurida, millised võimalused on Euroopa kaitseturul, nende ressursid on selleks liiga piiratud. ning äh, meie Euroopa Kaitseagentuuris otsustasime ka, algatada kahekümne kaheksandal juunil uue portaali oma kodulehel, äh, kus tutvustatakse erinevaid ärivõimalusi ja antakse infot selle kohta. paari hiireklõpsuga jõuavad VKE-d info kohta, infoni Euroopa Liidu tasandil ja ka liikmesriikide tasandil. tegemist on sellise ühise kontaktpunktiga kaitsetööstuse jaoks ja see on suunatud iseäranis VKE-dele tehnoloogia ja teadusuuringute äh, meetmete raamis on korraldatud äh, äh, ettevõtteid ühinevaid üritusi Äh, mis käsitlevad äh, ühiseid investeerimisprogramme äh, ja programme, ehk siis programme, kuhu annavad oma panuse kõik liikmesriigid. teiseks, me parandame juurdepääsu Euroopa Liidu äh, rahalistele vahenditele, sellepärast et erinevatest fondidest vahendite taotlemine võib olla VKI-de, VKI-de jaoks liiga keeruline. tuleb tunda institutsioonide ülesehitust, tuleb ta osata õigeid vorme kasutada ja nii edasi ja nii edasi. meie oleme äh, Äh, levitanud infot selle kohta, kuidas saaks läbi töökodade, näiteks töö läbi töökodade liikmesriikides parandada VKE-de võimalusi. meil toimus üks selline töökoda Austrias järgmisel aastal, nagu me saime, tahaks äh, Poola korraldada Visegradi riikide jaoks äh, samasuguse töökoja või seminari ja kui need VKE-d ei saa meie juurde tulla sellepärast, et nad ei saa endale seda lubada, siis võime meie kohale minna ja neid toetada. toetame ka pilootprojekte, äh, mis äh, oleksid sobivad äh, struktuurifondide taotlusteks. Poola ja veel üks projekt on juba suurepärased näitsed sellistest katseprojektidest. me kavatseme selle tegevuse muuta süstemaatiliseks, et sellist arengut liikmesriikides toetada, eriti uue finantsraamistiku ajal. maksimeerida sünergiat Euroopa Komisjoni instrumentidega Äh, ma tahaksin siinkohal toonitada, et komisjoni roll on siin väga oluline, võib-olla see toonitamine ei ole vajalik, aga aga igal juhul me peame tegema käsi, koostööd komisjoniga äh, selleks, et äh, teenida VKD huve erinevate võrgustike osas, VKD saadikud, Kosme ja, ja teised programmid. samuti tahaksime teha koostööd NATO-ga ja mitte teha, korrata üksteise tehtud, pidades silmas, et meie ressursid on nii või teisiti piiratud. meie huvirühmad, liikmesriigid loomulikult peavad aitama meil teooria praktikas ellu viia. me peame VKE-d toetama tulevikus ka tehnoloogia vallas ja tööstusvõimete vallas ning seetõttu oleme Äh, teinud nimekirja kriitilise tähtsusega tehnoloogiast kaitsevaldkonnas, liikmesriigid äh, toetavad seda ja see peab aitama meie tagada tulevikus meie sõltumatust. Äh, me oleme siis teinud sellise nimekirja tehnoloogilisest võimekust, mida me tahame arendada, Cesar, Arpas ja teised tegemist on jällegi valdkondadega, kus VKE-d oma nišioskustega võivad ähm, väga palju kaasa aidata. Ähm, meil on oma kindlad prioriteedid äh, VKE-de toetamisega seoses. Äh, aga ka komisjon äh, võib omalt poolt palju kaasa aidata. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted meil on vaja võrdseid võimalusi, õiglast võimalust turule juurdepääsuks piiriüleselt, rahvusvaheliselt meie üha rahvusvahelisemaks muutuvas Euroopa kontekstis. meie Euroopa Kaitseagentuuris toetame konkreetselt äh, sel-, seda protsessi, tutvustades ärivõimalusi ning aidates neil paremini pääseda Euroopa rahastamisvahenditeni. aitäh! suur tänu, härra Koos, ka lahkete sõnade eest minu koduriigi Poola kohta. ja nüüd saab sõna mu Poola kolleeg Euroopa Komisjonist, härra Tokarski, palun, teil on sõna. Thank you. Thank you very much palju tänu, esimees. ma usun, et me oleme juba väga palju kuulnud sellest, miks toetada VKE-sid kaitsevaldkonnas ja seetõttu pigem peatuksin eh, kahekümne kolmandal juulil komisjoni poolt välja tulnud teatisele ja meetmetele, mis on otseselt seotud VKE-dega ning VKE-de tööstuspoliitikaga pean möönma, et ähm, analüüs, mis tehti enne teatise avaldamist, on kooskõlas sellega, mida me kuulsime siin täna, keskendusime kahese otstarbega kaupadele, turg on väga killustatud, VKE-del on raskusi jõudmaks teiste liikmesriikide turgudele, kolmandate riikide turgudele. ja eriti nüüd, kus eelarveid on kärbitud on VKE-del eriti raske jõuda teistele kontinentidele, mis muudab VKE-d eriti haavatavaks, kuna nad ei saa kasutada endiseid strateegiaid. võtmesõnadeks on siin turule juurdepääs, turu killustatusest ülesaamine, parema juurdepääsu võimaldamine kolmandate riikide turgudele, kõik need tavalised probleemid, millega VKE-d silmitsi seisavad nagu näiteks juurdepääs teabele ja rahastusele. ja ka ärieetika avalikkuses kuvandi küsimus tihtipeale VKE-d, kes aktiivselt tegutsevad kaitsevaldkonnas, nad ei ole väga nähtavad. ja ka ärieetika nii-öelda teemavaldkond võiks olla üks eh, selliseid valdkondi, kus avalikkuse suhtumist saaks eh, muuta positiivses suunas. kahese kasutusega kaupu tootvad eh, VKE-d on tihtipeale just kõige innovatiivsemad. selline seos tsiviil- ja sõjalise tootmise vahel annab palju positiivseid võimalusi, me oleme väga palju kuulnud negatiivsest, aga see võib kaasa tuua tõesti väga palju uuenduslikku mõtlemist, vajalike oskuste kuju, kujundamist selleks, et saavutada innovatsiooni, uuenduslikkust. mille me oleme siis välja pakkunud teatises? kõigepealt on kõikide meetmete taga põhimõte, et VEK VKE-d peaksid rohkem ära kasutama neid vahendeid, mis senini on olnud võimalik kasutada eh, tsiviilvaldkonnas töötavatel ettevõtetel. senimaani kaitsevaldkonnas tegutsejad ei omanud väga palju teavet selle kohta, kuidas on võimalik eh, kasutada ära rahalisi toetusi selleks, et ähm, edendada kaitsevaldkonna tööstust ja ka selleks, et edendada kahese otstarbega kaupade tootmist. see on siis see ähm, uus meede, mis äh, muutub kättesaadavaks aastast äh, kaks tuhat neliteist ehk äh, see on Euroopa strateegiliste klastrite partnerlus. see võtab aluseks alt üles lähenemise selleks, et koondada VKE-d Euroopas klastrit meetmeteks, saamaks üle killustatusest, mis meil senini on olnud. teiseks on eesmärk selles, et me tahaksime toetada üle-euroopaliste klastrite tekkimist, kes suudaksid jõuda ka kolmandate riikide turgudele üheskoos. see saab toetust siis COSME programmi raames aastast kaks tuhat neliteist ja esimene pilootprojekt saab toetuse aastal kaks tuhat neliteist. pakkumiskutsed eh, esitatakse kevade alguses ning teeme koostööd Euroopa Kaitseagentuuriga eh, selleks, et jõuda ettevõteteni, kes eh, tegutsevad kaitsevaldkonnas, et nad tõesti suudaksid edukalt rahastustaotluse esitada ja teiseks äh, üks vahend, mida senini on äh, küllaltki palju ja edukalt kasutatud, mis on esialgu veel nii-öelda projekti faasis, mis tähendab seda, et äh, täpsetest rahasummadest me veel rääkida ei saa, aga jutt käib umbes viieteistkümnest miljonist eurost ja see puudutab Euroopa ettevõtete raamistikku, mida on senini edukalt kasutatud ja seda võiks kasutada ka edasi, hõlmates need ettevõtted, kes tegelevad kaitsevaldkonnaga. Ehm, siin keskendutakse pigem ettevõtetele kui klastritele, selleks, et äh, jagada neile rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas leida partnereid, kuidas saada rahastust ja tehakse koos äh, tööd erinevate võrgustikega, et äh, tõesti VKE-d saaksid maksimaalselt võimalused ära kasutada ja seda ka kaitsevaldkonnas. kolmandaks, härra Koos juba mainis seda, et tuleb muuta tõukefondide vahendid kättesaadavamaks. siinkohal tuleb rõhutada seda, et, et siin me teeme tihedat koostööd Kaitseagentuuri inimestega. esiteks me soovime edendada piirkondlikku võrgustikku ja seda arukate spetsialiseerumisstrateegiate kaudu, mis on eeltingimuseks selleks, et saada toetust tõukefondidest järgmise finantsperspektiivi käigus. ja selleks on välja töötatud strateegia kuidas äh, piirkondlikul spetsialiseerumise põhjal äh, pakkuda toetust. nii et äh, ettevõtted peaksid nii-öelda lõimuma selliste piirkondlike arukate spetsialiseerumise strateegiate põhimõtetega. me oleme olnud kontaktis juba erinevate piirkondadega me oleme mm, saanud teada, et vähemalt kümme piirkonda on asjast tõsiselt huvitatud ja osad nendest on jõudnud juba päris kaugele eh, selles osas, et mõelda, kuidas eh, astuda selliseid samme, et eh, see vastastikku rikastaks, rikastaks nii tsiviilvaldkonda kui sõjalist valdkonda. ehk selle tegevusega me kindlasti läheme edasi ja ma loodan, et järgmisel aastal on need võrgustikud juba palju tugevamal alusel ja me saame keskenduda sellele, kuidas maksimaalselt ära kasutada meie erinevad vahendid, mis on olemas. ja soovime ka eeskirja muuta selgemaks. senini tihtipeale VKE-d, kes tegelevad kaitsevaldkonnas, kas ähm, kõhklesid, et kas nad, on üldse mõtet esitada rahastustaotlusi või nad arvasid, et niikuinii nemad ei ole abikõlblikud, kuna eeskirjad ei ole olnud piisavalt äh, selged, aga meie eesmärk on tõesti pakkuda toetust headele projektidele, me soovime eeskirju muuta selgemaks, avaldada käsiraamatu, kus on väga selgelt välja toodud, et millal ja millistel tingimustel erinevad projektid rahastuse saavad. nii nagu härra Kuus ütles, tahame kasutada just sisendina ära need pilootprojektid, millega Kaitseagentuur hetkel tegeleb, et käsiraamatus võiksid olla need välja toodud kui nii-öelda heade tavade näited. ja selleks, et rõhutada veel kord seda, millest on täna juba räägitud, tahaksin lühidalt mainida teatud tegevusi, mis ei ole nii otseselt seotud VKE-dega, nagu näiteks teadusuuringute programm Horisont kaks tuhat kakskümmend, mis esmakordselt sai kakskümmend protsenti fondi eh, toetusest just, eh, mis suunatakse VKE-dele. ehk eesmärgiks on kaasata nii palju VKE-sid kui võimalik ja sealhulgas ka kaitsevaldkonnaga tegelevad, tegelevaid VKE-sid. siin on väga suur potentsiaal, mida on võimalik eh, tõesti ära kasutada näiteks lennunduse valdkonnas ja ka tsiviilpoole peal on ette nähtud mitmeid võimalusi mm, tsiviillennunduse valdkonnas, kus on vaja nii-öelda regulatsioone, tehnoloogiat selleks, et ohutult lennata. ehk eh, potentsiaal on väga suur Euroopa VKE-dele siin. ja neil on suur panus anda selleks, et suurendada meie konkurentsivõimet eh, võrreldes USA-ga. ning eh, arutelude käigus liikmesriikidega sai selgeks et väga positiivselt suhtuti mõttesse teha enamat ja paremini selleks, et toetada VKE-sid, kes tegelevad kaitsevaldkonnas. ehk neid mõtteid tuleb äh, analüüsida ja kindlasti äh, järeldused pannakse kirja pärast ülemkogu. aitäh, härra Tokarski. ja nüüd ootame küsimusi Euroopa Parlamendi liikmetelt. härra Kaaler, palun, Rahvapartei koordinaator. suur tänu. muuhulgas olen ka raportöör raporti osas, mis tegeleb Euroopa relvastusbaasi küsimusega ning selles raportis käsitletakse samuti neid teemasid, mida hakatakse arutama ülemkogul ja mis annab nii-öelda üldisema poliitilise raamistiku, mille järele meil vajadus on. kui me tahame säilitada oma tööstuslikku baasi, seda edasi arendada, siis nii, nagu juba korduvalt siin on mainitud, on väga oluline, et loomulikult saaksid VKE-d anda siin oma maksimaalse panuse. me kõik räägime väga palju VKE-dest ja, ja räägime sellest, kuivõrd olulised nad on ja, ja nii see on. kaitsevaldkonnas ei ole ju kliendibaas nii suur ja nii lai. tavaliselt on kliendiks sinu enda koduriik eeskätt ja sõltuvalt olukorrast võidakse toota ka kahese kasutusotstarbega tooteid, mida saab äh, kasutada nii sõjalisel otstarbel kui ka neid võiks kasutada äh, politseinikud äh, ja päästesektorid ja, ja teisedki. siin on juba mainitud, et probleemiks on see, kui kliendibaas ei ole piisavalt lai. ja kui äh, lõpetatakse hanked, äh, siis võib see kaasa tuua olukorra, et mõni ettevõte peab täiesti oma tegevuse lõpetama või kolima siis välismaale, inimesi lahti laskma ja ma tahaksin teada, kui palju olete teie mõelnud selle peale, et pakkuda võimalusi laienemiseks, ma tean, et kogemuse põhjal eh, võib öelda, et, et inimesed võivad eh, täiesti nii-öelda muuta oma suunda, oma tootmist, minna kaitsesektorist üle tsiviilsektori jaoks eh, tootmise peale ja tegelikult kogu see oskusteave ja võimekus läheb siis meie kaitsesektori jaoks kaotsi kas äh, te saate näiteks nõuda, et, äh, et äh, riikidel, riigid peavad nii-öelda siin samme astuma nõudluse ratsionaliseerimine on see, millest on palju räägitud. näiteks kui on mingi pakkumiskutse vastu võetud ja käiks välja erinevaid ideid, üks riik tuleb välja uue ideega, teine riik teise ideega ja kui need kõik kokku panna, siis lõppkokkuvõttes võib projekt minna palju kulukamaks. aga kas ettevõtlusel on võimalus ka juba tegelikult mõjutada eh, nii-öelda riikide mõtteviisi selle asemel, et lihtsalt täita seda, mida neilt tellitakse? kokku leppida ütleme, hind ja, ja, ja toode, mida oodatakse, aga et siis neil oleks võimalus see toode välja töötada. mul ei ole praktilisi kogemusi selles valdkonnas küll, aga eh, mis te usute, kas on võimalik, et ettevõtted ütlevad, et et me jõudsime kokkuleppele, et, et teatud kindlaks määratud tähtajal eh, kindla kokkulepitud hinnaga tarnime neid tooteid ilma täiendusteta. millised on need suhted, kas eh, tööstus peab lihtsalt eh, täitma riigi tellimust, tegema täpselt seda, mida riik tahab või toimuvad ka mõnikord poliitilised arutelud näiteks kui, eh, kui mõni toode eh, osutub eh, palju kallimaks, kui esialgselt arvati, siis kui palju on üldse ettevõtetel sellist otsustamisruumi ja mänguruumi. et hetkel minu poolt kõik, aga võib-olla arutelude käigus esitan veel täiendavaid küsimusi. aitäh, Michael, proua Koppa, palun. tänan, teen lühidalt suur tänu selle äärmiselt huvitava ettekande eest. minul on lihtne küsimus. täna hommikul me arutasime seda, mida oodata ülemkogu tippkohtumiselt Europarlamendi vaatenurgast, Rahvusparlamendi nurgast. mida teie konkreetselt ootate detsembri tippkohtumiselt? me teame, et komisjoni poolt koostatud dokument oli äärmiselt ambitsioonikas. Äh, me tunnetame Äh, pealinnade poolt vastumeelsust, suurt vastumeelsust, mida teie ootate, mida teie kardate? tänan. suur tänu. Äh, ma ei näe, et rohkem oleks teisi küsijaid, aga siiski härra Kerg. suur tänu ma arvan, et, et on ilmselge, et VKE-de potentsiaali võiks paremini ära kasutada. sest VKE-d suudavad teha koostööd suurettevõtetega hiljuti meil olid konsortsiumid, mis tootsid kõiki võimalikke tooteid. tootsid kõiki osasid A-st Y-ni, kõike, mis oli vajalik teatud toote koostamiseks. seega nad tootsid kõiki võimalikke komponente, osiseid, võib-olla see ei olnud majanduslikult eriti tulus või äh, Äh, konkurentsivõimeline tegelemine, kuid sellega me jõuame ka allhangete juurde. kuid nüüd tundub, on tekkinud konflikt suurte äh, riiklike ettevõtete vahel, mis teinekord on hargmaised ettevõtted ja väiksemate ettevõtjate VKE-de vahel millel võib-olla ei ole nii suurt mõjuvõimu oma intellektuaalomandi õiguste kaitsmisel. seega me peaksime olema võimalike lahenduste suhtes avatud, me vajame lahendusi, mis tagavad ka õiguskindluse. ja õiguskindluse mõlema osapoole jaoks võib-olla oleks võimalik luua selline süsteem, kus VKE-dele tehakse Äh, raha on rahalises mõttes eelistusi, kuid samas me peame kaitsma ka riigisaladusi, sest kaitsevaldkonnas äh, on alati selliseid aspekte, mida me kogu maailmale ei kuuluta. ja vegaid on osa sellest see aitaks paika panna prioriteedid äh, seoses VKE-de toetusega, intellektuaalomandiga seoses ja nii edasi. Yeah. suur tänu, härra Kaaler. tänan. jah, me oleme korduvalt arutanud standardimise sertifitseerimise teemat ja sellega kaasnevaid kulutusi ja aega teie jaoks, ettevõtjate, ettevõtete esindajate jaoks, kes toodavad ja ekspordivad oma toodangut, on see tegelik kulu ja ajategur. poliitiliselt meie eesmärk tagada, äh, äh, kui äh, sertifitseerimine viiakse lõpule ühes riigis, siis ei peaks see enam olema vajalik teises riigis. kas see toetub ka tegelikule kogemusele või mitte? ma annan teile kolm, maksimaalselt viis minutit vastamiseks. Te ei pea vastama kõikidele küsimustele. Äh, teil on vabadus vastata küsimustele, millele te soovite vastata ja ma teen ettepaneku alustada vastamist härra Tokarskist. suur tänu ma püüan vastata igale küsimusele natukene. härra Kaaleri küsimus ja vabandage, kui ma valesti aru sain, siis parandage mind, kas liikmesriikide suhtumises kaitsealasesse koostöösse, kaitsealadesse kulutustele, mida võiks muuta niiviisi, et see abistaks VKE-sid, kes tegutsevad kaitsetööstuses. me oleme sageli silmitsi selliste alternatiivvõimalustega, et et ühised või koostööprojektid on kulukamad kui riiklikul tasandil läbi viidavad üksikprojektid. Te mainisite nelisada M projekti. A400 äh, projekt minu arvates ei olnud negatiivsete tulemustega. me nägime selle puhul ka üle-euroopalist lähenemist, sest kaheksakümmend viis protsenti Äh, selle lennuki äh, osadest oli Euroopa tasandil sertifitseeritud äh, ja Euroopa Liidus see aitas kiirendada sertifitseerimisprotsessi ja see oli näide koostööprojektide positiivsest mõjust ja kasust. on oluline, et uute ühisprojektide puhul me käivitame need tugevalt aluselt kohe algusest peale sest äh, kõrged kulutused ja viivitused äh, põhjendatud, põhjustatud sageli sellest, et, et seda ei alustata ühistelt alustelt, vaid lähtuti erinevatelt tingimustest, sõjalistest vajadustest, kui me räägime äh, kaugjuhitavatest lennusüsteemidest, mis on suhteliselt uus valdkond, kus puudub konkurents siis kui tööstus tahaks ühisprojekti käivitada, siis on vaja alustada õigest alusest, on vaja harmoneerida sõjalised tingimused kohe algusest peale. selleks, et sellised projektid oleksid majanduslikult tulusad, mõistlikult ja tagaksid ka vajaliku väärtuse. esitati proua Kopa poolt küsimus selle kohta, mida meie ootame Euroopa Ülemkogult meie omalt poolt ja komisjoni poolt eh, siis meie arvates kõige olulisemad ja väärtuslikumad meetmed on standardimine, sertifitseerimine, VKE-d, eh, kahese kasutusega teadusuuringud, eh, ettevalmistavad meetmed ja need juhtprojektid, kaugjuhitavad õhusüsteemid, mis oleks äärmiselt kaasaegsed, sest meie arvates just selles valdkonnas on võimalik saavutada tõelist sünergiat ja lõpuks tahaksin vastata äh, härra Geriki küsimusele. meie aruteludes liikmesriikidega sageli tunnetame, et äh, liikmesriigid kardavad, kui toimub tõeline konsolideerumine ja äh, sageli, kui turg integreerub, siis on nii kaotajad kui võitjad ja keegi ei taha jääda kaotajate poolele, siis mul on kaks vastust. kõigepealt, mis siis, kui koostöö pole, kui pole suuremat integratsiooni, siis alternatiiviks on see, et mõnedes liikmesriikides see tööstussektor kaotab oma efektiivsuse ja ei suuda toota oma valitsusele äh, konkurentsivõimelisi tooteid, mis oleksid väärt ka nendesse panustatud raha seega me ei peaks jätma need küsimused puhtalt turujõudude meelevalla, vaid peaksime juhtima mõistlikult Euroopa koostöö suunas. meil on mitmeid erinevaid mudeleid, näiteks autotööstuses ja teistes tööstusharudes. me oleme näinud, et mõned liigid on läinud suursüsteemidelt üle alasüsteemide mudelile, kuid selleks on vaja poliitilist tahet ja liikmesriikide tahet teha koostööd. tänan. suur tänu ja nüüd härra Kuus. suur tänu, härra Liisek. kõigepealt äh, vastaksin härra Kaaleri küsimusele ja ütleksin, et nüüd on õige aeg koostööks äh, see võib-olla tundub äh, suuresõnalise avaldusena, kuid mitte kunagi varem polnud meie kaitse all eelarved kannatanud nii suurte eelarve äh, kärbete all, kui me oleme üritanud panustada ja ühendada oma jõud, et vähemalt jagada omavahel neid vahendeid, mis meil on ja äh, ka tingimusi ja nõudmisi, mis on tekkinud näiteks uustankimise süsteemide väljatöötamisel ja teiste programmidega seoses. ja teisalt Äh, me võime ilma jääda ka olemasolevatest võimekutest ja seeläbi tekib oht, et äh, te jääte ilma ka osaliselt oma suveräänsusest ja tegevusvabadusest. tegevusvabadus mitte ainult riiklikul tasandil, vaid ka ülepraalalisem. Äh, ja kui mitte kunagi varem pole aeg olnud nii küpseks koostööks kui nüüd. härra Kaaler, kakskümmend üks aastat tagasi, kui ma alustasin tööd rahvusvahelises organisatsioonis, siis ma tegelesin äh, nõuete harmoneerimisega ja esimene projekt, mille me siis käivitasime jaanuaris tuhat üheksasada üheksakümmend kolm, oli A400M ja kakskümmend aastat hiljem alles ta tõusis õhku. seega suurprojektide ja programmide äh, arenguks on vaja palju aega. kas see oleks võinud olnud odavam, kiirem? jah. kuid see seostub poliitilise tahtega riiklike tööstusküsimustega, riiklik suveräänsuse küsimusega ja nagu ma juba esimeses sõnavõtus ütlesin, et me läheneme sellele eesmärgile, me peame suurendama koostööd ja selleks on, me peame eelkõige harmoneerima oma nõuded, kui me vaatame NH üheksakümmend helikopteri projekti, kus meil on rohkem kui kakskümmend erinevat versiooni siis sellest helikopterist, siis on raske küll äh, nentida, kuid äh, see vastab tõele, sest kuna me ei ole suutnud harmoneerida oma nõudeid, äh, on kulud väga suured ja kõikide liikmesriikide jaoks mitte ainult nende helikopterite ostmisel, vaid ka nende hooldamisel ja remontimisel. mida me ootame ülemkogult? ma loodan, et lähtudes nendest konkreetsetest ettepanekust, ettepanekutest, mille Kaitseagentuur on esitanud projektide näol ja millele me tahame äh, valitsusjuhtide riigipeade heakskiitu, äh, loodame ka sellise tulemuse peale, et äh, valitsusjuhid kahe aasta pärast vaatavad need küsimused veel kord üle, et me ei pea ootama jälle kuus ja seitse aastat, kuni kaitseküsimused jälle päevakorda võetakse sest julgeoleku kaitse küsimused peaksid olema ülemkogu päevakorras igal aastal. Äh, konflikt äh, äh, algsete seadmete valmistajate ja VKE-de vahel, suurfirmade ja VKE-de vahel. minu varasemas elus, kui ma vastutasin tööstuse küsimuste eest ühes meie liikmesriikidest, ma ütlesin, mul pole midagi selle vastu et suured programmid antakse suurtele algseadmete valmistajatele suur, suurtes liikmesriigis, sest nemad on suutelised nendega toime tulla. ja kui nad otsustavad kõike ise teha, siis neil peaks olema selleks ka õigus. aga kui nad otsustavad kasutada allhankijaid ja teenuseid sisseostajaid, siis ma soovin, et selle puhul lähtutakse õiglase äh, šansi, õiglase võimaluse põhimõttel ja kui äh, VKE-d kõikjal Euroopas saavad selle õiglase äh, võimaluse teha omapoolseid pakkumisi, kuid kaotavad pakkumisi, siis neil pole ka õigust tegutseda kaitsetööstusturul, sest nad ei ole piisavalt konkurentsivõimelised, uuenduslikud või tehnoloogilised äh, tasemed mitte või oma vajalikke oskusi. kuid see õiglane võimalus, õiglane šanss on see, mida ma tahaksin rõhutada ja sellega ma lõpetaksin Thank you very much. And last... tänu. ja viimasena saab sõna härra äh, Aales, professor Aales. ma vastan saksa keeles, kuna esimene küsimus esitati saksa keeles ja ka teiste liikmesriikide esindajad esitasid küsimusi, seetõttu ma eelistan vastata saksa keeles härra Kaarli poolt tõstatatud küsimus on oluline. Te küsisite, mida tööstus ootab riigilt? ja kuidas tuleks tingimusi siis kirjeldada ja täpsustada? minu arvates on oluline säilitada distsipliini, kui me projektide tehnilisi kirjeldusi koostame ja mm, lepinguid omistame ning sõlmime. et me oleksime jätkusuutlikud oma tegevuses, et VKE-d saaksid olla kindlad, et need projektid ka jätkuvad, et neid ei muudeta ega ei katkestata. ja teie järgmine küsimus, kui ma teist õigesti aru tõlsin, mis üle, et äh, VKE-d võivad tegutseda ka teistes tegevusvaldkondades. kui me äh, katkestame või lammutame olemasolevad programmid ja ei asenda neid uute programmidega, siis nii see ka läheb, sest VKE-d ei jää ootama uute programmide vastuvõtmist. sest äh, nad satuvad siis surve alla, tekib vajadus muuta oma tegevussuunda ja nad lahkuvad kaitsetööstuse valdkonnast, mis tähendab seda, et äh, kaitsehangete puhul me jääme ilma sellistest VKE-dest ja näiteks äh, elektroonika valdkonnas, äh, inseneritööde valdkonnas ei suuda me edaspidi leida neid vajalikke tooteid, mida nimetatud VKE-d varem tootsid. me alati püüame säilitada seda kahese kasutusega sektorit, kui me ei suuda saavutada edu militaarsektoris, me läheme üle tsiviilsektorisse ja ka vastupidi, äh, kui me midagi tsiviilsektoris saavutame, kuid ei suuda kasutada, siis me püüame seda muundada ka sobivaks sõjalisele sektorile. kuid äh, me ei suuda arendada oskusi, äh, kui me oma töötajatele uusi väljakutseid, üle, ülesandeid ei anna ja siis me ei suuda ka uusi tooteid välja töötada ja pakkuda ja viimane küsimus, millele tahan vastata, puudutab standardimist ja sertifitseerimist. mina olen selle tuline poolehoidja, vastasel juhul meil ei õnnestukski kasutada pistikuid, mida seina lülitada, siis meil oleks saksa, itaalia, prantsuse ja erinevad pistikud. seega standardimise sertifitseerimise suurepärane tulemus on see, et kõigile kehtivad samad standardid ja ähm, koostööks teiste riikidega on vaja ka korralikku liidest, mis tähendab konsolideerimist, mida ka teised tegevusvaldkonna esindajad soovivad. VKE on väga paindlikud, nad hea meelega teevad koostööd kaitsesektoriga, aga kui saabub hetk, kui nende jaoks ei ole sobivaid programme, siis nad on sunnitud oma tegevuse Äh, tummiku mujale suunama, mis ei ole sugugi kasulik meie äh, kaitsetööstusele. Äh, härra Kiri küsis, mida me loodame, ootame VKE-d ja VKE-dest koosnev tööstus, sektor loodab saada selgeid suuniseid, kuidas tegelikult täna on seda kasutatud korduvalt viiskümmend aastat tagasi kahese kasutusega tooted oli fraas, mida me ei tohtinud kõvasti välja öelda. räägiti siis mehitamata õhusettukitest ja öeldi, et äh, see on puhtalt sõjaväe kasutada ja ei mainitud sellega seotud teadusuuringuid, kuid nüüd me räägime avameelselt kahese kasutusega teadusuuringutest ja toodetest seega neid saab kasutada nii sõjalises, tsiviilsektoris, julgeoleku tarbeks. me saame ära kasutada äh, vajalikke teadmisi ja oskusi ja teha seda edukalt. Te rääkisite äh, juhtprojektidest. ja meil oleks vaja rohkem selliseid, mis võimaldaks suurettevõtetel teha koostööd VKE-dega terase tootmises meil oli üks selline katse, kui me küsisime suurettevõtetelt, milliseid projekte äh, esitada Euroopa Komisjonile ja nad ütlesid, ei, me jääme oma kaardid enda läheduses. kuid nüüd me küsime VKD käest, milliseid oskusi ja millist teavet te vajate, kui te soovite oma projekti edukalt ellu viia. ASD korraldas suure konverentsi, äh, kus siis väikefirmadel oli võimalik äh, koos suurfirmadega ühistes töörühmades äh, kohtuda ja rääkida oma valmidusest koostööks. meil on vaja lihtsalt saata neile signaale, et me soovime nendega samas suunas edasi liikuda ja areneda ja äh, kui projektid on korralikult ette valmistatud ja kui tegemist on selliste olulisemate juhtprojektidega, mis on käivitatud, siis on võimalik ka saavutada soovitud koostöö erineva suurusega ettevõtete vahel. Te rääkisite suurtest kontsernidest, konsortsiumidest, kuid meie VKE-de jaoks Äh, me ei näe mingit konflikti sellest, kui suured äh, projektid antakse suurettevõtetele, kuid samas me ootame ka suurettevõtetelt signaali selle kohta, millises suunas nemad soovivad areneda. et et ka meie poolt välja pakutud disaine saaks kohandada suurettevõtete vajadustele ja neid kasutada nende poolt valmistatavates toodetes, olgu see Airbus või muud tooted, mida kasutatakse kaitsejulgeoleku sektoris. kuid meil on vaja selliseid signaale suurettevõtetelt. selle kohta, millises suunas nemad tegutsevad, et me saaksime ka meie poolt valmistatavaid tooteid kohandada Äh, nendeks vajadusteks ja niimoodi optimeerida oma tegevuspotentsiaali. kuid samas muidugi tuleb tagada õiglus. ka suurprojektide puhul äh, tuleb mõelda selle peale, millisel määral saaks VKE-sid kaasata, et ka nemad äh, saaksid endale õiglase osa nendest projektidest. kuid me ei peaks ringkaitsesse võtma VKE-d väites lihtsalt, et midagi tuleb nende heaks ära teha. meie VKE-dena oleme hea meelega nõus konkureerima ja samal ajal meil peab olema selgus ka selle kohta, millises suunas suurettevõtted kavatsevad tegutseda. nüüd allhanked on veel üks võimalusi eh, suurettevõtetel kaasata väiksemaid ettevõtteid oma projektidesse loomulikult äh, on vaja kinni pidada ka ärisaladuse nõuetest äh, ja on vaja usaldada oma partnereid, koostööpartnereid. Äh, see peaks olema nagu kahesuunaline. täna mitte kõik VKE-d ei ole sarnased, VKE-de seas on neid, mis on väga traditsioonilised või tugevad, teised väga uuendusmeelsed. kuid me ei saa sundida uusi VKE-sid osalema Euroopa projektides, kui nad seda ei soovi. Neil peab olema õigus ka keelduda hankemenetluses osalemises. kaitsesektoris õiguskindluse tagamine on loomuline väga oluline, suure tähtsusega küsimusega selles äh, osas tuleb meil väga palju ära teha, äh, just äh, VKE-de juriidiline staatus ja õiguslikud tingimused vajavad suuremat selgust. nii komisjon kui ka ASD ja Euroopa Kaitseagentuurid võiksid paremini kooskõlastada oma tegevust ja see annaks võimaluse ka projektide paremaks elluviimiseks ja samas tuleb tagada ka see, et maksedistsipliin kehtiks, VKE-d ei pea kaua ootama, kuni nende arved tasutakse, seega maksetingimused peavad olema paika pandud. ja projektid tuleb koostada niiviisi, et oleks selgelt ka prioriteedid paigas, et VKE-d ei peaks eraldama kolmandik oma vahenditest nende rakenduste saavutamiseks ja bürokraatiaga võitlemiseks. ma tahan samuti öelda, et Euroopa kaitsearingute tegevused nendes mitmetes uuringutes, mida nad on avaldanud ja mis on analüüsinud ka VKE-sid, eh, nende seisvaid ülesandeid ja nende võimekust, eh, on sellised analüüsid, mida võiks kombineerida ka Euroopa Komisjoni poolt käivitatud projektidega. ja haruorganisatsioonid nagu ASD võiks olema samuti kaasatud. seitsekümmend aastat tagasi meie ASD-s püüdsime koos Euroopa Komisjoniga esitada VKE-de poolt eh, ettepanekuid ja meil õnnestus see, sest VKE-d olid veendunud, et on mõttekas osaleda nendes projektides, kus on võimalik ideesid klastrisse ühendada ja teha koostööd ka nendega, keda nad varem pidasid teiste riikide konkurentideks. see oli väga hea näide konkurentide ühisest koostööst, sest kõik mõistsid projekte Äh, ja see samuti tõestas, et VKE-d saavad ka väga edukalt tegutseda suurprojektide puhul. seega nende projektide eesmärk ei peaks olema pelgalt VKE-de edendamine, tuleb tagada ka VKO-de tegevuse tulemuslikkus projektides ja võetud kohustuse täitmine ma arvan, et Euroopa Kaitseagentuur koos tööstuse äh, esindusorganisatsioonidega saaksid välja töötada selliseid projekte, sellega tõsta meie konkurentsivõimet, sest meil on väga palju teadmust ja oskusteavet paljudes valdkondades, me peaksime seda säilitama. härra Kaar, palun pöördun veel kord tagasi sertifitseerimise juurde. Teie ütlesite, et te toetate sertifitseerimist, aga ma eeldan, et teile meeldiks, kui oleks ühe toote sertifitseerimine kogu Euroopa Liidus, mitte nii, et kõik riigid oma sertifikaate eraldi välja antakse. kas pole mitte nii, et praegu liikmesriigid annavad ise sertifikaate välja? oleks mõistlik, et kui midagi sertifitseeritakse sõjalisel eesmärgil, siis ähm, see, seda saaks rakendada ka piirikontrolliga seoses näiteks. kas äh, pole nii praktikas, et äh, kõike tuleb äh, eraldi sertifitseerida? ja küsimus komisjonile on, et kas poleks mitte hea kui me ühtlustaksime asju nii, et äh, seda menetlust tuleks äh, läbi viia ainult korra, äh, ühe korra, et see hoiaks raha ja aega kokku. jah, palun, härra Tokarski, vastus. või kõik kõnelejad soovivad vastata. kaks minutit igaühele. jah, eks härra Kuusselgi on midagi tähtsat öelda. aga meie näeme et äh, probleem on olemas, äh, sama toote sertifitseerimine kahekümne seitsmes liikmesriigis äh, nõuab aega ja raha ja seetõttu me tahaksime pisut kasutada varasemaid kogemusi, näiteks Euroopa Lennuohutusametiga ja tsiviillennukite sertifitseerimisega ning äh, läheneda asjale Euroopa tasandil, kuid ähm, et äh, samas on tegemist äh, äärmiselt liikmesriikide vastutusvaldkonda kuuluva äh, valdkonnaga. ja me tahaksime ühtlustamist laiendada, kuid äh, see mehhanism äh, rakendub läbi liikme äh,, liikmesriikide nõudmisel, kes pöörduvad meie poole Euroopa Kaitseagentuuri kaudu kuid ähm, kui me vaatame, mis tsiviillennunduses kakskümmend aastat tagasi toimis, äh, siis praegu oleme me täpselt äh, umbes samasuguses olukorras äh, sõjalises valdkonnas, nii et on mitmeid asju, mille puhul saaks asju edendada, samal ajal austades liikmesriikide õigusi ja pädevusi. kui võin lisada ka omalt poolt paar sõna, ütleb härra Kuus. jah, selles valdkonnas me teeme tõesti palju tööd, sellepärast et ühtlustatum sertifitseerimine oleks kasuks paljudele. see on üks oluline osa meie tööst, meie Euroopa Kaitseagentuuris, nagu me mainisime siin varem A400M-i. nüüd katsume asju paremini korraldada, sellepärast et kõik sõjalised äh, objektid, mille puhul on vajalik sertifitseerimine, äh, on alati olnud liikmesriikidel sertifitseerida. me püüame liikmesriike koondada, alati ei, ei suuda me koondada kahtekümmet seitset liikmesriiki kahekümne kaheksast, vaid äh, suudame mingi väikese koostöövalmi töörühma moodustada vähemate liikmesriikidega, me teeme koostööd ka EASA-ga et EASA äh, töö äh, sõjalist aspekti, sõjalise aspekti küsimuses äh, koostööd teha. ja professor Aalars, palun. suur tänu, meil, meie HST-st leiame, et koondamine on väga vajalik ja soovitav, meil on töörühmad, kes tegelevad ainult standardimisega ja ASD-s me teeme koostööd liikmesriigi tasandiga ning äh, püüame ka tulemusi saavutada. sõjandus ei ole kerge valdkond. väga palju äh, on äh, liikmesriikide eripärasid ja liikmesriikide pädevusi. sünkroniseerimine ei ole sugugi mitte lihtne, kuid me liigume selles suunas. minu isiklik arvamus on järgmine. ma arvan, et praegu sõjalise ja kaubandusliku äh, maailma ühendamisest äh, ei ole teeninud meie huve. see, et sõjalised ähm, projektid, need äh, sõjalise projekt, projekte kõrvutatakse kommertsprojektidega, see on tekitanud äh, viivitusi ja, ja mitmeid tõkkeid. esialgne algmõte oli hea, aga lõpptulemus mitte Äh, aga ma võin rõhutada, et standardimist võetakse ASD-s väga tõsiselt, kui valmis REACH direktiiv, tegime ASD tõsist tööd selle kallal, me üritasime seda üle võtta, tegime, rääkisime liikmesriikidega, kuidas seda paremini üle võtta ja ma arvan, et nüüd me võime öelda, et ähm, see ülesanne on meile tähtis ning äh, me tahaksime ühtlustamist, standardimist, sertifitseerimist Euroopa tasandil, äh, meil oleksid kõigil ühesugused äh, liidesed, ühesugused põhimõtted. suur tänu kõikidele meie tänastele kõnelejatele, suur tänu kõikide kommentaaride, kõikide märkuste eest, võite olla kindlad, et me eh, räägime sellest teemast meie alakomisjonis ka tulevikus. minu programmi järgmisel leheküljel, kus on muud küsimused, ei ole enam midagi muude küsimuste all, nii et äh, minu ainsaks kohustuseks jääb informeerida teid veel sellest, et meie järgmine koosolek on kahekümne seitsmendal novembril kell üheksa kolmkümmend Brüsselis ning äh, praegu kuulutan meie koosoleku lõppenuks. suur tänu veel kord kõikidele meie külalistele!